siis tõesti viimane teadaanne, kodukorra punkt kakssada kuusteist. seal on vastavad, vastavalt sellele on vastavad komisjonid esitanud parandusi vastu võetud õigusaktidele ja need parandused on teile välja jagatud, palun vaadake need üle parlamendi ja nõukogu määrus, mis puudutab tekstiilikiudude nimetusi, ja seda, kuidas kiudude koostist tuleb äh, toote nimetustes välja tuua. ka selle kohta on esitatud äh, tekstiparandused ja ka need on teile välja jagatud. vastavalt artiklile kakssada kuusteist punkt neli tehakse parandus teatavaks järgmisel osaistungjärgul ning loetakse heakskiidetuks kui neljakümne kaheksa tunni jooksul alates selle teatavaks tegemisest ja esitab fraktsioon või vähemalt nelikümmend parlamendiliiget taotlustele hääletusele panemiseks ning parandatud tekst on saadav Euroopa Parlamendi eh, kodulehelt. sellega presidendi teadaanded ka lõpevad ja nüüd võime me minna meie päevakorra juurde. Teile on välja jagatud lõplik päevakorra punkt, eh, projekt, mis, mille esimeste konverents võttis vastu teisel septembril kaks tuhat üksteist vastavalt eh, meie kodukorrale